ja Kanada vabakaubanduslepingu teemal. esimene kõneleja on volinik De Hüht, tere tulemast ning äh, annan teile hetke, et te saate oma kohale istuda ja siis alustage. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud pärast viit aastat pingsaid läbirääkimisi on pealäbirääkijad oma töö lõpetanud, on koostatud kõikehõlmav majandus- ja kaubandusleping Euroopa Liidu ja Kanada vahel Inta komisjon on saanud selle lepingu äh, kogu teksti ja ka avalikkusele esitatakse tekst peatselt. Kanada on esimene G kaheksa liige, kellega me sellise lepingu sõlmime. Äh, see leping on äärmiselt oluline meie kaubandustegevuskava jaoks, see kinnitab, et me suudame sõlmida tehinguid ja isegi väga häid tehinguid arenenud majandusega riikidega, äh, jääda kindlaks oma lähenemisele ja regulatiivsele raamingule raamistikule. Äh, läbirääkimiste aeg oli üsnagi keeruline äh, see leping on äärmiselt väärtuslik, see loob võimalusi meie ettevõtetele, Kanada turg on üsna suur Euroopa teenuste ja kaupade jaoks ähm, ja Euroopa äh, ettevõtteid koheldakse samamoodi kui USA omi või isegi paremini, see on äärmiselt oluline edendamaks majanduskasvu ja töökohti Euroopas arvestades äh, ebakindlaid majanduslikke olusid meie mandril. poliitiliselt on Kanada meie jaoks oluline liitlane, see on ka väga oluline Euroopa Liidu investeeringute sihtpaik ning Kanada investeerib ka palju Euroopa Liitu, suues siin töökohti ja kasvu. Kanadal on ka väga olulised oskusteadmised, lühidalt läbi selle lepingu mõlemad äh, pooled äh, kaotavad peaaegu kõik tollilõivud, äh, mõned väga tundlikud põllumajandustooted jäävad siiski kaitstuks, äh, mõju teenuste ja kaupade turud on see, et me oleme ka paremas olukorras kui USA ja teised naftariigid ning see mõjutab ka Euroopa Liidu äh, liikmesriikide võimalusi subsideeritud teenuseid pakkuda. see leping mõjutab ka avalikke hankeid, me saame äh, juurdepääsu Kanada avalike hangete turule ja seda kõigil valitsustasanditel Eh, investeeringute vallas loob see leping eh, süsteemi, mis kehtestab uued standardid eh, vaidluste lahendamise menetluseks. me oleme teadlikud nendest muredest, mis on ja see leping tõesti lahendab kõik need probleemid ja mured, mis on siiani tekkinud. samuti tahaksin juhtida tähelepanu geograafilistele päritolutunnustele. me oleme saavutanud väga olulise kaitse Euroopa kõrgekvaliteedilistele põllumajandustoodetele. Äh, ühtekokku on kaitstud nelikümmend kaks toodet. Äh, niisiis, äh, see on jällegi näide sellest, kuidas see leping toob kasu ka VKE-dele Euroopa Liidu ja Kanada kaubandus- ja investeeringutealane koostöö ei õõnesta keskkonna ja tööstandardeid. me oleme teadlikud, et meil on selles valdkonnas kohustused ehm, Äh, ja need järeleandmised, mis Kanada meile on teinud, on suuremad kui kunagi varem. järgmise sammuna president Barroso ja Kanada peaminister härra Haabo äh, teatavad avalikult, et läbirääkimised on lõppenud, nad teevad seda Ottawas toimuval äh, Kanada US, Euroopa Liidu tippkohtumisel kahekümne kuuendal septembril ja mõlemad pooled esitavad siis teksti kontrolliks ja ratifitseerimiseks oma seadusandlikule kogule ja Euroopa Liidu puhul tähendab see siis nõukogule ja parlamendile kuna õiguslik kontrollimine ja, ja tõlkimine võtab kaua aega, siis äh, arvan, et äh, allakirja, allkirjastamine ilmselt toimub aastal kaks tuhat viisteist äh, tegemist on vaatamata sellele väga olulise saavutusega ning komisjon loodab, et te loetate seda lepingut, sest see aitab luua majanduskasvu ja töökohti Euroopas. aitäh, aitäh teile, volinik ja esimesena on mul nimekirjas äh, proua Kristo Trovool, aga teda pole kohal ja ka Rahvapartei on palunud, et ma annaksin sõna kõigepealt härra Salvatore Tikule ja seda ma siis nüüd teengi. aitäh lugupeetud äh, president, ma olen täiesti nõus sellega, et äh, need äh, aspektid, mida volinik oma sõnavõtus rõhutas, on väga olulised. iseäranis need lootused, mis selle lepinguga seotud on, seda lepingut on oodatud väga kaua aega. üks küsimus, mis on tõstatunud, on läbipaistvus. ning meie VKE-de kaitse. ma arvan, et äh, selle lepinguga on tehtud suurt tööd, miks? Äh, sellepärast, et VKE-de probleemidele on äh, mõeldud, samuti on kaitstud geograafilisi päritolu tunnise, tunnuseid, me oleme saavutanud selles vallas väga olulise tulemuse. sada nelikümmend viis Äh, märgistust on siis nüüd kaitstud äh, ning äh, seda rahvusvahelisel turul, suurel rahvusvahelisel turul. tahaksin öelda, et iga liikmesriigi jaoks on oluline panna paika vajalikud instrumendid ning näidata üles juhi omadusi äh, Äh, VKE-dele selleks, et neid aidata, äh, arvestades nende mõõdet, nende eripära, äh, nad alati ise ei suuda oma potentsiaali täiel määral ära kasutada, kasutada seda, neid võimalusi, mis sellised suured lepingud neile loovad ning me peaksime neid aitama, kõigis liikmesriikides on meil vaja siis tõesti osutada abi neile, majanduslikku ja rahalist toetust, see pea, selline toetus peab olemas olema äh,. majanduskriisi tingimustes on paljud väikesed ettevõtted läinud pankrotti. kui äh, silmapiirile kerkivad suured võimalused, siis peavad VKE-d suutma ka nendest äh, kasu lõigata, ei piisa sellest, et et äh, ainult suured võidavad, ka VKE-d peavad äh, saavutama äh, oma potentsiaali. Nad peavad saama oma tooteid samuti turustada ning ma tahaksin rõhutada, et nende geograafiliste päritolude nimekiri, see ei ole suletud nimekiri sinna äh, päritolutunnuste nimekirja on võimalik veel uusi lisada, äh, näiteks parmesan või, äh, parmesan on seal juba kirjas, aga, aga pecorino just näiteks Sardiiniast. ja vaatan siin saalis ringi, meie sardiinlased teeme kõik hoolitsemaks sellest, me kasutame täiel määral ära seda potentsiaali, mida see leping pakub, sellepärast et Äh, meil on vaja leida uusi kauplemisvõimalusi ja see on üks viis, järgmisena David Martin. aitäh, aitäh, volinik, et te täna pärast, äh, õhtul siin olete. Äh, selle lepingu kohta mul on veel rida küsimusi pigem. räägitakse, et nõukogu seda teksti ei parafeeri, võib-olla ma eksin, aga minu arvates on see esimene kord, kui nõukogu ei ole teksti läbirääkimiste lõpus parafeerinud ja tahaksin teada, kas see on niimoodi poliitilistel põhjustel või on neil mingeid vastuväiteid sellele tekstile või nõukogu ei pea läbirääkimisi veel lõpetatuks? ja kui nad ei pea seda teksti veel lõplikuks, siis kas on võimalus, et investorite staatus äh, osas selles lepingu tekstis veel midagi muuta saab. Äh, nagu te teate, volinik äh, Äh, minu fraktsioon toetaks äh, seda äh, lepingut palju rohkem, kui see vaidluste lahendamise mehhanism sealt kaoks meil on samuti ju probleeme geneeriliste ravimitega, me kohtusime pealäbirääkijaga Väliskaubanduskomisjonis, ta andis meile teatud tagatisi, aga tahaksime täna teilt, volinik, kuulda, et see kokkulepe ei piira Kanada poolset geneeriliste ravimite toit-, tootmist arenguriikidele ja me leiame ka, et arengupeatükk selles lepingus äh, vajaks parandamist ja meil on samuti probleeme äh, mis puudutavad viisavaba reisimist, mida äh, mõned Euroopa Liidu kodanikud ei saa kasutada ja nõnda edasi ja kuigi teie otseselt kaubandusega ei tegelenud, ma tahaksin siiski kuulda, et need probleemid väljaspool siis selle lepingu üle peetavaid läbirääkimisi lahendada. volinik Äh, ma näen selles lepingus äh, väga palju positiivseid asju, äh, näiteks kas või võimalusi, mida pakutakse VKE-dele, piimatoodete juurdepääs turule. see on kõik hea, aga meil fraktsioonis on teatud põhimõtted. meie mõistame, et kaubandusläbirääkimistel peavad mõlemad pooled tegema kompromisse, aga on teatud asju, kus me kompromissideks valmis ei ole, aitäh aitäh, härra Martin, järgmisena saab sõna proua Tomasic kaheks minutiks. niisiis, proua Tomasic, aitäh ehm, me oleme juba rääkinud sellest, kuidas suhted Venemaaga meid negatiivselt mõjutavad ja Venemaa meetmed põllumajandussaaduste ja toiduainete osas ehm, on meid tõesti mõjutanud ehm, ja see kõik näitab, kui me sulgeme, kui meile kaob ära selline suur äh, turg. Äh, äh, samas see, mis juhtub Venemaaga, ei takista meid ometigi arendamast suhteid teise suure riigi ja suure turuga, Kanadaga. Kanadaga sõlmitav leping avab meile juurdepääsu ka Kanada avalike hangete turule kakskümmend viis, äh, kolm protsenti peaks suurenema kauplemine teenuste ja kaupadega, äh, see peaks vähendama tööpuudust Euroopa Liidus ja tooma meile sisse kümme miljardit eurot, see on Euroopa jaoks väga hea uudis, sellepärast et meil on maailmas vaja uusi partnereid Äh, jah, ma mõistan äh, neid äh, vaidluste lahendamise mehhanismiga seotuvaid kõhtusi, aga mulle tundub, et need on leitud, sest üheksandal liikmesriigil, üheksal liikmesriigil selline mehhanism juba on olemas oma lepingutes USA-ga, sealhulgas ka Horvaatias ja nii palju, kui mina tean, ei ole siiani olnud mingeid probleeme, mis viitaks sellele, et sellised mehhanismid on liikmesriikide jaoks kahjulikud Äh, see süsteem võimaldab meil äh, turgu reguleerida ja samas kaitsta investoreid äh, meelevaldse käitumise eest. see süsteem ei eelista väliskapitaali, nagu väidavad need, kes seda mehhanismi kaist-, kardavad, lihtsalt hoolitseb selle eest, et liikmesriigi seadustest peetakse kinni, ma arvan, et te olete äh, Äh, veendunud, et liikmesriikide valitsused ei tohiks takistada kasumi teenimist, äh, valitsused peaksid tagama võrdsed konkurentsivõimalused ja nii võima-, looma kõigile võimalused kasumit teenida. ning äh, see vaidluste lahendamise süsteem tagab selle, et liikmesriigid oma rolli tõesti täidavad ja seega muudavad turud tõhusamaks ja ohutumaks ka välismaiste investeeringute jaoks. härra Leichtfried tahab teile esitada sinise kaardi küsimuse, olete valmis sellele vastama, jah, palun, härra Leichtfried suur tänu. mul on suur heameel teid siin näha, proua esi-, naine märgin omalt poolt, aga nüüd äh, küsimuse juurde. kas te teate, et äh, Kanada maavarade ettevõte äh, plaanib Rumeenia kohtusse kaevata, kuna seal äh, ühest külast inimesed ei ole kaevanduse huvides nõus välja kolima. ja sarnaseid probleeme on ka tubakatööstuse valdkonnas, kas te teate, et üks energiakontsern tahab Saksamaa kohtusse kaevata, sellepärast et äh, Saksamaa on loobunud tuumaenergiast, kas need ei ole teie jaoks probleemid? proua Tomasis, kolmkümmend sekundit vastamiseks. suur tänu. Need on kahtlemata probleemid, aga mitte nii sügavad, et äh, lõpetada vabakaubanduslepingu sõlmimine, me oleme kaotanud juba Venemaa, me ei saa kaotada Kanadat ja riskida nende finantsmõjudega. järgmisena proua Šake, kaks minutit, palun. kolleegid viis aastat äh, pärast intensiivseid äh, läbirääkimisi ei ole see vabakaubanduslepingu allkirjastamine sugugi mitte väike saavutus ja ma loodan, et sellest saab äh, võit mõlemale poolele. hoolimata keerukusest ja vastuolusisusest ei tohi me ära unustada, miks me üldse alustasime neid läbirääkimisi. me näeme, et on võimalik saavutada paremat majanduskasvu ja Äh, tõsta tööhõivet, eriti pärast seda, kuidas Venemaa on äh, reageerinud äh, Euroopa Liidu poolt kehtestatud sanktsioonidele. me peame seega aitama oma põllupidajaid ja pakkuma neile paremaid ekspordivõimalusi mujale maailmas. Zeta on väga hea näide selleks, ja samuti oleme kinni pidanud meile olulistest standarditest. me oleme kirjutanud lepingusse sisse investoritele investeerimiskindluse. mis puudutab Z-d, siis ma näen, et on saavutatud mõningaid edusamme näiteks äh, kohtusüsteemis, äh, samuti äh, fabritseeritud lugude vastu, aga küsimus on selles, kas meil on vaja ISDS-i õigusriikide vahel, see on küsimus omaette. kõik nüüd vaatavad seda teksti ootuses, et see toob endaga kaasa paremad võimalused üleatlandilisteks äh, majanduspartnerlusteks. ma jään ära ootama nende konsultatsioonide tulemusi, mida hakatakse läbi viima avalikkusega, nii et ka kodanikud ja kodanikuühiskond saaksid anda oma panused, et seda teksti ei saa küll enam muuta, aga igal juhul peaks meil olema selgus, enne kui me hääletame. suur tänu, proua Šake ja nüüd proua Minöör, poolteist minutit voorzitter het ceta verdrag is nog steeds niet rond. dat is goed nieuws en dat moet vooral zo blijven. ceta leping ei ole veel äh, lõpule viidud selle üle mul on hea meel on veel äh, palju küsimusi millega riiklikud parlamendid peavad äh, tegelema see leping annab suurettevõtetele võimu kätte, suurettevõtted saavad äh, teha seda, mida nad äh, tahavad ja sada viiskümmend äh, tuhat allkirja, mis koguti ISDS mehhanismi kohta, nendest on lihtsalt mööda vaadatud. meie aga parlamendiliikmetena ei saa sellest kõigest mööda vaadata selge on see, et kodanikkond seda lepingut ei soovi ja seda täiesti õigusega. järjest äh, enam on ettevõtteid, äh, mis äh, on siin praktiseerinud demokraatlikke otsustusprotsesse. kas teie, volinik, võite tagada, et Kanada ettevõtted ei hakka sundima Euroopa riike Gilda gaasi kaevandama, kas te võite tagada, et Äh, Kanada ettevõtted ei hakka kohtusse kaevama Euroopa riike, kes soovivad äh, loobuda tuumaenergiast, kas äh, kollektiivlepingud ametiühingute ettevõtete ajal vahel hakkavad endiselt kehtima. Te olete toonitanud, et CETA-st peaks samuti endiselt saama nii-öelda segaleping, nii et ka parlamentidel on seal oma roll öelda, kas äh, te võite tagada, et see segalepingute staatus jääb alles? aitäh, nüüd palun on Janik Šedo pooleteiseks minutiks. Äh, suur tänu, juhataja, lugupeetud volinik. roheliste äh, jaoks on see väga oluline lepe, kuid kahjuks meil ei ole olnud äh, ligipääsu selle äh, läbirääkimiste sisule, nii et äh, meie jaoks on siin palju rohkem riske kui eeliseid. Ähm, loomulikult on põllumajanduse maht palju suurem Kanadas kui Euroopas ja geenmuundatud kultuuride küsimus selles leppes peab äh, olema sõnastatud niimoodi, et äh, see ei ohustaks Euroopat, me ei saa näha seda lihtsalt kaubandusleppena, vaid me peame näitama, nägema seda abina kohalikele ettevõtetele. ja me näeme ISDS, sellele küsimusele on üha rohkem vastasseisu Euroopas. ja me peame eriti siin tegelema pangaküsimustega ja võlgade restruktureerimisküsimusega, aga Euroopa Parlamendile sellest ei piisa, järgnevate nädala jooksul peab parlament vastu seisma sellele kaubandusleppele. aitäh! palun nüüd proua Begin, poolteist minutit. aitäh! lugupeetud volinik. seda on kaubanduslepe, mis koostati Brüsseli kontorite seinte vahel ja em, nagu Ameerika leppegi puhul teame me, et selle leppe mõju kodanikele on väga negatiivne, me eemaldame kõik kaubandustõkked, et müüa kaupu riikides, kus on väga erinevad normid, ilmselt ilmub meie lauale nüüd äh, geenmuundatud kultuurid ja ma olen juba mitmel korral öelnud, et Kanada ei ähm, ratifitseerinud Kyoto protokolli, ma tean, mida tähendab Euroopas tootmine, kus on keskkonnapiirangud, sanitaarpiirangud, ma tean, mida see tähendab, nii et härra volinik, kuidas saavad VKE-d võistelda ettevõtetega, kellel ei ole samasugused kohustused? keskkonna olukord Albertas, Kanadas äh, me näeme, kuidas seal raiutakse maha metsi ja äh, võib-olla selle leppega saame tõesti ligipääsu odavamale naftale, aga mis hind sellel on? me lubame hargmaistel ettevõtetel äh, hakata siis ründama kohtus riike. ja nüüd äh, ja Mm, juhataja võttis kõnelejalt mikrofoni, palun, proua Le Pen. minu kõne on samas stiilis, nagu te teate, vabakaubanduslepe Kanada ja Euroopa Liidu vahel äh, läheb varsti hääletamisele, tegemist on olulise küsimusega, sõltumata teie poliitilistest veendumustest, sellepärast et tegemist on õigluse küsimusega. see äh, seab äh, eraõigluse siin jalule riikliku õigluse asemel ja see eraõiglus võimaldab hargmaistel ettevõtetel, kes on näiteks Prantsusmaale ennast sisse seadnud, kaebama riiki kohtusse, riik ei saa enam seega ähm, ühiskonna õigusi enam kaitsta, vaid peab painutama ennast hargmaiste ettevõtete huvides. ja kui ähm, ja nüüd saab rünnata ka ettevõtteid, Eh, kes soovivad olla kildagaasi ammutamise vastu. mina olen selle vastu. Eh, õiglus peab olema avalik ja läbipaistev ja me ei saa lasta ühel riigil oma õigusi peale suruda teistele. ma olen kuulnud, kuidas kõik parlamendisaadikud on pea oma vastuseisu avaldanud sellele eraõigusele lugupeetud parlamendisaadikud, kas te olete siis valmis olema nii julged ja oma rahvast kaitsma, kas te julgete ütelda ei sellele häbiväärsele leppele, mida komisjon meile peale surub? küsimus on õigluses ja ebaõigluses. ma kutsun teid üles olema julged ja ükskord ometi hääletama vastu. suur aitäh, äh, proua Le Pen ja härra Prust, palun lugupeetud president, lugupeetud volinik, head kolleegid. milline kõne, proua Le Pen. Te ei muutu kunagi, te usute alati, et tegemist on tragöödiaga. andke, näidake komisjonile seda, mida mina ise ei suuda talle anda, et te olete siin, proua Le Pen, aga ajaloos olete teie Tartüfi rollis. muidugi võib alati kritiseerida kõike, aga meil on vaja selleks argumente kas äh, ikkagi parlamendisaadikute rolliks on äh, segi ajada tõsiseltvõetavaid argumente äh, ideoloogia või vandenõuteooriaga? osad kordavad äh, üle lobitöötajate äh, kõnesid, äh, löövad häirekella, jah, tegemist on ajaloolise kokkuleppega ja tegemist on meie partneriga Läänemaailmas, jah, me peame olema ettevaatlikud komisjonile antud mandaadiga, jah, ja teatud punastest joontest üle ei tohi astuda, aga enam kui kunagi varem peame me selgitama ja ütlema, et Kanadale ja Ameerika Ühendriikidele, sellepärast et äh, äh, Kanada ja Ameerika Ühendriikide kohta me ei, ei saa ütelda, et siin äh, ei oleks tegemist sellega, et me kaitseks vabakaubandust, me üritame seeläbi samuti üle saada Venemaa agressiivsest kaubanduspoliitikast Euroopa Liidu vastu kõige kahetsusväärsem on see, et te kas peate ennast demokraatia kaitsjateks, samas aga räägite vandenõuteooriast, samas väidetakse, et tegem-, et te olete hoopis koletised, kes tahavad Euroopa majandust hukata. tihtilugu Euroopa Komisjon aga tuleb välja tehniliste argumentidega liiga hilja Äh, rahval on vaja konkreetseid äh, tõendeid, neil on vaja, rahval on vaja mõista, et ka VKE-d saavad kasu saada neist kokkulepetest, et seeläbi on võimalik neile avada uusi turge. Äh, samuti on vaja selgitada, et meie ettevõtetel on vaja võrdset juurdepääsu Kanadas turud, turgudele. nüüd aga räägitakse, et tegemist on giljotiiniga, osad ootavad ainult äh, seda viimast sammu, et äh, lõpp teha igasugusele edasiliikumisele. kuidas te saate tagada, et vabakaubanduslepingust kinni peetakse, härra volinik, millised on need vahendid, äh, mida kasutatakse jätkutöös ja millised on need tagatised selleks, et ka Kanada kohaldab kokkulepet õiglaselt ning ei eelista omaenda ettevõtteid teiste arvelt? suur aitäh, kolleeg Prust, härra Lange, palun kaks minutit. suur aitäh, härra volinik, head kolleegid. mind häirib kolm asja esmalt tõepoolest väga palju kritiseeriti kodanikuühiskond äh, meie kaubanduspoliitikat. ma ei saa päris hästi sellest aru. kuuendal augustil edastatakse parlamendile tekst, aga see tekst ei ole endiselt avaldatud. jah, kogu aeg öeldakse, et lähipäevil, aga selleks, et me saaksime mõistlikku arutelu pidada, selleks, et arutelu oleks avalik, ja et inimesed teaksid, millega tegemist on, selleks tuleks see tekst ka avalikustada. teiseks, kindlasti on palju poliitilisi küsimusi vaja arutada, muuhulgas geograafilise tähise kohta, põllumajanduses üldiselt samuti, samuti mis puudutab eh, juurdepääsu turule. see on vaieldamatu, aga samuti on palju muid küsimusi, mis on seotud eh, ühishuviteenustega ning samuti standstill klausliga. kuidas hakkab see mõjutama teenuste sektorit ja kuidas hakkab see mõjutama näiteks eh, kommuunide poolt teatud ühishuvide teenuste pakkumist? samuti investeeringute kaitsesüsteem kas praegu on üldse võimalik sellist äh, vahendit kasutada? tegemist äh, oli mehhanismiga, mille eesmärgiks oli kaitsta investeeringuid äh, riikides, mis ei ole demokraatlikud selleks, et tõesti kaitsta investeerijaid. aga ma ei usu, et praeguses kontekstis taoline instrument oleks kuidagi kohane. tegemist on iganenud vahendiga ja seega tuleks sellest lahti saada ma ei tahaks, et tegemist oleks järjekordse aktaga siin. suur aitäh, äh, härra Lange, härra Nikolson, üks minut. suur aitäh, lugupeetud äh, president, volinik. Äh, Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel läbirääkimised käivad ja sellele pööratakse väga suurt tähelepanu, siis Kanadaga sõlmitav lepe ei ole vähem tähtis paljud on juba rääkinud ohtudest ja võimalustest äh, kaubandusele, jah, aga mina tahaksin äh, rääkida eelkõige just põllumajandussektorist, äh, mida tõenäoliselt see leping kõige rohkem mõjutab. tegemist on kõhe ambitsioonikama lepinguga mm, põllumajanduses Euroopa jaoks. kohalikud põllumehed loodavad et seeläbi äh, saavutatakse ka geograafiliste tunnuste, äh, tunnusmärkide laialdasem tunnustamine, seega see õnnestuks neil oma turgu laiendada. Need on sellised aspektid äh, kokkuleppe puhul, ähm, millest komisjon peaks ka lähtuma tulevastes äh, kaubanduskokkulepetes. Äh, me peaksime edendama omaenda äh, kõrgetasemelisi tooteid maailma tasandil. mina ise olen kohtunud ka Kanada põllumeestega hiljuti ja nemad on samavõrd mures selle leppe pärast, kui Euroopa Liidus ollakse mures. ja see ilmselgelt käib kõikide kaubanduslepete kohta alati kardetakse seda, mis võib hakata juhtuma, seega ma arvan, et me peaksime äh, usaldust ehitama ning äh, ka õppust võtma sellest, mis me teeme, aitäh! aitäh, kolleeg Nikolson ja nüüd saab üheks minutiks sõna kolleeg Scholz. aitäh, president, äh, austatud volinike koht. Ähm, tuhanded inimesi, sealhulgas äh, ka mina, on järgnenud teie soovitustele ja arutanud investeeringute riigi vaidluste lahendamise süsteemi küsimust, aga teie sooviksite, et, et seda küsimust ei ole vaja edasi arutada, läbirääkimised tuleb lõpetada ilma uuringuteta, näiteks kui keegi planeerib äh, mingit investeeringut, siis tal võivad tekkida suured probleemid eh, ja konsultatsioonid on tõesti vajalikud. ja kui te ignoreerite mm, praktikute arvamusi, siis eh, sellega te vähendate Euroopa Liidu usaldusväärsust. käitugem seekord teistmoodi. Eh, rahvas ei soovi ISDS-i ehk investorite riigi mm, vahelist vaidluste lahendamise süsteemi Kanada Euroopa Liidu vabakaubanduslepingus, meie ei saa hääletada selle lepingu poolt, kui ISDS jääb sisse. aitäh, härra Scholz ja nüüd saab minutiks sõna kolleeg Raimond. aitäh, austatud president, austatud volinik. Teil ei ole vaja avaldada seda lepingut järgmisel nädalal, kuna kodanikuühiskond on selle juba avaldanud. me juba teame, mis on äh, meid ees ootamas ja kõige suuremaks probleemiks selle lepingu puhul on see, et kaitstakse vaid demokraatiat. samas meie siin parlamendis peame oma vastutust täitma ja me peame kuulama rahva häält. ja kui jutt käib äh, õigustest, mis antakse tulevikus, äh, siis tuleb seda siin parlamendis arutada ja ilma selle aruteluta meie oma äh, heakskiitu ei anna. ma, ma ei kujuta isegi ette, et kiidate midagi heaks, ilma et te küsiksite rahvaesindajate käest arvamust. me tahaksime teada, mis on toimunud konsultatsioonide käigus, me soovime näha dokumente aitäh, kõnelejad katkestatakse, edasi saab sõna kolleeg Wolf, teil on poolteist minutit. austatud äh, asepresident, äh, äh, UKIP-is me usume vaba kaubandusse, me ei taha olla isolatsioonis, me ei taha olla protektsionismid, protektsionistid, Euroopa Liit on samas protektsionistlik korporatiivne liit, Äh, millel on äh, reguleeritud siseturg ja see toob kaasa suuri kulusid ja ebatõhus. meie toetame neid põhimõtteid, äh, millel tugineb vaba kaubandus, millega on võimalik tariifsed tõkked riikide vahel kõrvale jätta. Kanada vabakaubanduslepingu põhimõte põhimõtteliselt peaks olema sobiv, aga arutelude käigus oleme mõistnud, et need läbirääkimised on toimunud salaja Eh, ametnike vahel, kes ei arvesta meie huvidega ja selline korraldus on meile vastuvõetamatu. minu valijad eh, on eh, hirmul, et, et kui ISDS läheb lepingusse sisse, siis sellega võidakse anda liigsed võimalused vaidlustamiseks, meil on vaja korralikku korda ja läbirääkimisi peavad pidama rahvusriigid, kes oskavad omaenda rahva huvides seista. meie ei usu sellesse, et tuleb ilusatesse sõnadesse vabakaubanduse kohta, meie usume vabadusse, demokraatiasse ja rahvusriikidesse. aitäh, kolleeg Wolf ja nüüd äh, saab sõna kolleeg Kelly. Äh, Mm, aitäh, president. olen äh, tutvunud lepinguga, vabakaubanduslepinguga, mis soovitakse sõlmida Euroopa Liidu ja Kanada vahel ning äh, tahaksin avaldada tunnustust volinikule selle raames tehtud töö eest ning äh, tahaksin avaldada tunnustust ka komisjoni e-, esimehele kus seda lepingut arutati, leian, et tulemus on viljakas ning loomulikult eks tulevik näitab. lepingu sõlmimine Kanadaga on tõesti mõistlik, kuna Kanada on üks meile lähimaid riike, seda nii kultuurilt, keelelt, poliitikalt, selle lepingu kokkupanek on äh, võtnud äh, viis aastat ja, ja loodame, et, äh, et see töö lõpuks jõuab ka lõpule. on võetud arvesse erinevate osapoolte muresid, on püüdnud leida vajalik tasakaal. samas olen volinikule kirjutanud, pöördudes tema poole murega just selles osas, mis puudutab loomaliha siin vahetegemist, ma saan aru, et, et loomaliha on tundlik sektor. meie loomalihatootjad ehm, kasvatavad väiketaludes ehm, keskkonnasõbralikult, eh, hormoonivabalt eh, oma liha, seda minu valimispiirkonnas ja vahetegemine kõrge kvaliteediga lihatükkide ja madala kvaliteediga lihatükkide vahel eh, peaks olema töötatud välja selliselt, et kvoodid peaksid olema eh, kõrgemad, eh, kõrge kvaliteediga loomaliha jaoks, selleks et odavamalt toodetud tooted meie turgusid üle ei ujutaks. siis, kui olen valmis hääletama selle lepingu poolt eeldusel, et lepingusse viiakse sisse läbivaatamisklausel. Äh, võib ähm, muidugi arvata, et läbivaatamine ei ole mitte kerge ja äh, sama tuleb arvesse võtta äh, TTIP-i puhul, mis sõlmitakse ameeriklastega, mm, seal ei saa samas lähtuda loomaliha puhul. seda oleme korduvalt välja öelnud ja sellised tulemused äh, Äh, leiduvad ka uuringus, äh, mille on äh, meie põllumajanduskomisjon tellinud. aitäh! aitäh, härra Kelly, nüüd härra Leifstrid, palun. aitäh, juhataja, lugupeetud volinik viimase valimiskampaania ajal Austrias üks äh, miljardär äh, tegi oma valimisnimekirja ja ta sai oma varanduse just äh, Kanadas ja kui temalt küsiti, kuidas tema mõistab demokraatiat, siis ta vastas äh, Äh, kuldreegel kehtib seal, äh, see, kellel on kuld, see teeb ka reeglid, muidugi ajab see naerma äh, ja teda ei võetud tõsiselt, kuid kui ma näen kuidas viiakse läbirääkimisi läbi Kanadaga ja samuti USA-ga, siis hakkab mul hirm, sest ma näen, et täpselt nii asjad ongi ja sotsiaaldemokraadid näevad suurt ohtu ISDS-ist, kui suurtel ettevõtetel lubatakse mööda hiilida riikide seadustes, selle kohta on meil hulgaliselt näiteid, sotsiaaldemokraadid on raudselt ISDS-i vastu. demokraatlikke protsesse võib ehm, sellisel teel ehm, mõjutada ja meie ja mina ei saa aru, kuidas eh, saaks eh, Euroopa Komisjon kodanike algatuse tagasi lükata. see on täiesti ebademokraatlik käitumine. ja nüüd, pärast seda, kui see on juhtunud, on eh, lepingus loomulikult ka positiivseid aspekte nii et kui me hääletame vastu, siis kokkulepet ei sünni, ehk tõesti soovitan teil järele mõelda. kasutage menetluse võimalusi ja jätke ISDS normid välja ja siis me võime edasi rääkida. aitäh, proua Frontsa, palun. aitäh. ka täna rääkisime siin finantseelistest, äh, sellest, äh, kuidas meil on seda kokkulepet vaja ja nagu TTIP puhul äh, käsitletakse siin eelkõige eraettevõtete huvisid, sotsiaalõigused, sotsiaalne jätkusuutlikkus on ohus ja me seisame silmitsi läbirääkimistega, millele puudub kontroll, mis toimuvad salajas, meil ei ole e, ühtegi ideed selle leppe e, sotsiaalse mõju kohta, meil on vaja siin meetmeid, kuidas kaitsta tööturgu ja sotsiaalõigusi. me näeme, kuidas e, kaubanduslepe, mis peab toimima inimeste huvides seab eelkõige esikohale just sissetuleku ja kasumi. me ei ole selle olukorraga nõus, ei parlamendis ega ka väljaspool. me kavatseme välja viia, läbi viia suure kampaania SETA vastu ja ka TTIP vastu ja kõnelejad katkestatakse. palun nüüd härra Taylor. Well, aitäh, roheliste esindajana mina kutsun üles seda tagasi lükkama. roheline põhjus on see, et siin on äh, vaidluste lahendamise mehhanismid, mis kahjustavad nii demokraatiat kui ka demokraatlikku protsessi. avalikud konsultatsioonid, äh, mida komisjon läbi viis väga sarnase ISDS süsteemi läbiviimiseks äh, TTIP puhul äh, tekitas tugevat vastureaktsiooni, kuid seda praegu alles analüüsitakse, nii et ja minul tekib küsimus, miks ISDS-i sisseviimine CETA-sse on endiselt alles ilma, et pöörataks tähelepanu avalikule arvamusele. kallid kolleegid, kui ISDS jääb CETA-sse sisse, siis on see üks samm lähemale sellele, et suurettevõtted kirjutavad meie seadused valitsuste asemel. ka minu valitsus on kahjuks selle leppe poolt, nii et äh, David Cameron ja teised riigijuhid peavad selle leppe tagasi lükkama, nagu rohelised seda kindlasti teevad. kõnelejad katkestatakse ja nüüd saab sõna härra Kovatšev, palun lugupeetud volinik, kallid kolleegid. meil on vaja laiendada koostööd Kanadaga. tegemist on meie hea partneriga. vabakaubanduslepe näeb ette kaubandussuhete süvendamist. see muudab Atlandi ülese ruumi vabakaubandusruumiks ja tänu sellele peaksid suurenema, suurenema kaubavahetus kahekümne kuue miljardini. kuid ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele aspektile. ligipääs Kanada turule peaks olema sama kõikidele riikidele, mis tähendab viisasanktsioonide kõrvaldamist mõne riigi puhul nagu Bulgaaria ja Rumeenia. see peab toimuma kiiresti. energiaressursid Kanadas võiks olla väga kasulikud praegu toimuva e, kontekstis ja ma arvan, et me peame tihendama koostööd Põhja-Atlandi piirkonnaga ja meie kommunikatsioonistrateegia USA ja Kanadaga peab olema palju parem, nii et see saaks hajutada Euroopa üldsuse muresid ja me peame tegema niimoodi, et mingisugused kuulujutud ei saaks levida, nagu me paar hetke tagasi kuulsime. aitäh teile! aitäh, härra Kovatšev! palun nüüd proua Areena aitäh, lugupeetud volinik. minu fraktsioon on juba väljendanud teatud reservatsiooni Zeta leppe osas ja eriti ISDS-i osas, nii et ma ei tule selle küsimuse juurde tagasi. mina tahaksin rääkida murepunktist, mis on seotud mehhanismiga, mis lubab hargmaistel ettevõtetel nii Euroopas kui ka Kanadas defineerida teatud reegleid, mis neile sobivad ja mis muudavad selle leppe elavaks, see tähendab, et esialgne lubadus mitte äh, alandada Euroopa norme, äh, sellest ei saa kinni pidada, sellepärast et ettevõtted saavad omavahel otsustada, et äh, need reeglid on vabakaubandusega vastuolus. härra De Hüht, te ütlesite, et Euroopa normid on põhiväärtuseks, mille üle ei saa läbirääkimisi pidada, kuid siin selle leppe raames on tegemist mehhanismiga, mis ohustab seda seisukohta, ohustab seda lubadust, mis te andsite, sellepärast ma tahaksin teie selget seisukohta selle kohta, kas teil on võimalik säilitada sanitaarnormid, sotsiaalnormid ja keskkonnanormid Euroopas, aitäh! Vielen Dank, Frau Colleen Arena. Es folgt suur aitäh, proua Arena. proua Sanchez-Caldente, palun. Gracias, senor presidente. suur aitäh. lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik selle kokkuleppega on rünnatud äh, häbiväärset demokraatiat sellest aga räägite väga vähe, te kardate, et inimesed mõistavad, mis toimub. keeldutud on kodanikualgatusega arvestamast selleks, et eh, pidurdada seda lepingut, seega lihtsalt eiratakse rahva tahtmist. Te eh, seate selle kokkuleppega eh, küsimärgi alla kodanike õigused, investeeringud ja nii edasi Te olete ettevõtjad, mitte poliitikud, teil ei ole mingit äh, usaldusväärsust, et te peate aru andma ka Belgia õiguse ees, äh, maksudest kõrvalehoidmise eest. meie kaitseme aga rahva huve erinevalt teist, me kaitseme rahva tahet kuni lõpuni, ärge unustage, et see parlament on akta kokkuleppe juba tagasi lükanud ja toimib samamoodi ka CETA-ga oktoobris näete seda isegi, kõnelejad katkestati. ja nüüd palun proua Kirton Darling üks. Is... suur aitäh, tegemist on ajaloolise kokkuleppega. Äh, me tunneme, avalikkus tunneb väga suurt äh, huvi kaubandusläbirääkimiste vastu ning äh, me peame tagama läbipaistvuse, aga seda ei ole, kui midagi ei tehta selleks pärast äh, ISTS-i osas äh, avalike konsultatsioonide läbimist alles kaks nädalat hiljem äh, alustati see, et aga milline on meie sõnum siin Euroopa kodanikele, mis puudutab avaliku huvi teenuseid, siis siin on mured eiratud hoolimata sellest, et tuntakse suurt mure sellele, mis tegelikult lepikus on, mingit avalikku arutelu ei ole selle üle, mis negatiivses nimekirjas on, samuti ei ole riigi teenuste erastamise osas mingisugust äh, üldist toetust, meil on vaja läbipaistvust selles osas, mis see, mida leping igale liikmesriigile tähendab. me peame teadma, mis täpselt igal liikmesriigi jaoks selles kokkuleppes sees on, aitäh. suur aitäh, proua Kerton Darling ja nüüd palun kaks minutit proua Moskva suur aitäh, mina alustaksin selle kokkuleppe positiivsetest külgedest. leian, et tegemist on kokkuleppega, mis võib pakkuda uusi võimalusi meie tootmisele eh, ning eh, integreerida Euroopa süsteemi, eh, meie süsteemile sarnase sotsiaalse majandusliku süsteemiga. majandus- ja rahanduskriisi kontekstis võiksime käsitleda seda, kui kaubanduspartnerluse tugevdamist Euroopa ning kõige tõsisemalt võetamate kaubanduspartnerite vahel. me tunneme head meelt hea kokkuleppe üle, eh, mis puudutab muuhulgas ka geograafilist päritolu, eh, eriti võttes arvesse seda, kuivõrd on meie süsteem erinev tegelikult Kanada omast. ma arvan, et parlament peaks oma eh, kokkuleppe analüüsis väga äh, väga korralikult vaatama, millega on tegemist, me peame vältima äh, võrdlemist TTIP-iga ning äh, me ei tohi seeläbi seda kokkulepet kahjustada. ma usun, et väga paljusid punkte kokkuleppest oleks aga veel võimalik parandada ning me sooviksime, et komisjon ka selles suunas edasi töötaks. suur aitäh, proua Moskva. härra Schuster, palun üks minut suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik, head kolleegid. kokkuleppe tekst äh, on äh, nüüd valmis ning äh, komisjon tahaks ütelda, et läbirääkimised on läbi, aga see on ekslik järeldus, sellepärast et parlament ei ole tekstiga saanud tutvuda ning meie, meie esmane pilk tekstile näitab seda, et tekst, see kokkulepe tuleb veel läbi vaadata me teame, millised on ISDS-i eh, mehhanismid ning eh, kuid samas me teame ka, et eh, vahekohtusüsteem on praegu meie põhimõtete vastu, mille kohaselt kõik on võrdsed õigussüsteemi ees. praegusel juhul see aga nii enam ei ole. meil on vaja negatiivseid nimekirju, kus oleks selgelt ära toodud, millised sektorid ikkagi langevad kokkuleppe alla. demokraatia kohaselt, et poliitilised otsused Ehm, on sellised, mida peaks saama ka läbi vaadata demokraatliku protsessi alusel. seda kokkulepe ehm, aga, aga enam ei peeta kinni õigusriigi korrast, see on ka põhjuseks, miks komisjon peab oma tegevust parandama. suur aitäh ja härra Palas. jah, aitäh. Te näete ise, milline on arutelu praegu ja te, te mõistate isegi, et siin tuleb mõistlikkust üles näidata ISDS praegu ei lähe läbi, see on päris ilmselge. konsultatsioon leidis aset, komisjon selle korraldas, tulemusi me ei tea, olgugi et kaasatud olid ka kodanikud, tegemist on äh, esimese eksimusega. teiseks, äh, te olete lahkuva komisjoni liikmed, uue komisjoni president äh, härra Juncker ütles avalikult, et on ISDS-i vastu, eriti just äh, kaubanduskokkulepetes Ameerika Ühendriikidega, aga siin võiks viia ka seoses ka Kanadale. muuhulgas me oleme demokraatlikult valitud rahvaesindajad, Euroopas on tegemist demokraatiaga ja on ähm, ei ole võimalik niimoodi kiirendada kogu protsessi selleks, et kiiresti alla kirjutada ja selleks, et kontrolli ei oleks. seega mm, ma loodan, et järgmisel komisjonil on piisavalt äh, arukust, et selle teemaga edasi tegeleda. suur aitäh, härra Palas ja palun, härra Silva Pereira. aitäh, härra president, volinik, kolleegid Eh, läbirääkimiste lõpetame Euroopa Liidu ja Kanada vahel on väga hea, majanduslik potentsiaal on tohutu ja meie ülesanne on, on hinnata, kas saavutatud kompromiss on vastuvõetav. üks asi on selge, meil on vaja leida poliitiline lahendus ISDS-i probleemile ehk sellele vaidluste lahendamise mehhanismile, kuna see on ohuks mitte ainult Kanada puhul, vaid ka USA ja Jaapani puhul Jaapani puhul leiti õige lahendus probleemile. ükski lahendus ei ole piisav, kui ta ei ole poliitiliselt elujõuline. milline on komisjoni strateegia selle poliitilise probleemi suhtes, mis puudutab ISDS-i? kas te võtate juhtumipõhise lähenemise, ütlete, et seda ei loo pretsedenti või leiate korraliku poliitilise lahenduse, mis kehtiks kõikidele kaubanduslepetele. komisjon ei, ei saa ju siin silmi sulgeda ja öelda, et probleemi pole. kolleeg Silva Pereira. aitäh, härra Silva Pereira. nüüd algab vaba mikrofoni voor ja kõigepealt äh, saab sõna kolleeg äh, Santos. Senhor Presidente, antes de mais gostaria de referir a ligação que está austatud president, eh, kõigepealt eh, tahaksin tuua välja ajaloolised sidemed eh, minu riigi ja Kanada vahel, ehm, Asooride vahel, paljud Asooride kodanikud on ümber asunud Kanadasse, on seal väga edukalt läbi löönud, umbes pool miljonit portugallast elab Kanadas ja mis puudutab geograafilisi tähiseid, siis tulemused on tõesti suurepärased, leiti lahendus, mis sobib hästi Euroopa Liidule, seetõttu eh, tervitan eriti eh, seda lahendust, mis puudutab eh, meie juustutooteid ja ananassi. aga lepingus on teisi aspekte, raport, äh, mille osas nii positiivne olla ei saa, eriti see ISDS-i küsimus, millele kolleegid on juba viitanud. Äh, läbirääkimiste käigus õnnestus meil äh, saavutada omapoolsete soovide läbiminekut, aga tuleb leida loomulikult sobiv tasakaal, kõnelejad katkestatakse. sinna, jah järgmine kolleeg, ähm, kes sõna saab, on proua Haakin. Ähm, mina tahaksin rääkida ISDS-ist ja selle kaasamisest äh, ettepanekusse ja minu küsimus on järgnev miks on vaja riikide puhul, mis on äh, väga hästi arenenud, äh, toimivate äh, õiguslike süsteemidega, miks meil on vaja seda täiendavat vaidluste lahendamise mehhanismi? ma ei ole ainus, kes, kellel see küsimus on, üle saja tuhande inimese vastas konsultatsioonide käigus ja ütlesid selgelt välja, et nemad on mures ISTS-i küsimuses, et see vahekohtu otsus ei lähe Euroopa Kohtu ette härra Juncker ütles, et tema ei ole nõus sellega, et Euroopa Liidu liikmesriikide jurisdiktsioon oleks piiratud erikorraga, mis hõlmab investorite riikide vaidlusi. ning äh, meie resolutsioonis kahe tuhande üheteistkümnendal aastal meie parlament ütlesime, et riikidevaheline vaidluste lahendamise mehhanism ning äh, kohalike õiguskaitsevahendite kasutamine on kõige õigemaks vahendiks selleks, et investorite riikide vaidlusi lahendada ehk eh, siin on võimalus, volinik, ärge laske seda eh, käest. aitäh, proua Haakin. ja nüüd saab sõna kolleeg eh, Sandra Rod-, Rodriguez. austatud volinik, mina palun Z-st loobuda see läheb äh, üle meie riikide mm, suveräänsuse piiridest ning äh, hävitab äh, paljud töökohad Euroopas ja paljud VKE-d, nende töö võtavad üle hargmaised ettevõtted, keda hakatakse looma Zeta tagajärjel ning Zeta mõjub hävitavalt ka kohalikele tootjatele, eriti nendele, kes toodavad loomaliha, peavad karja me oleme varemgi siin parlamendis rääkinud veel ühest olulisest probleemist, milleks on kliimamuutuste vastane võitlus. kui nüüd me lubame turule e, tooteid, e, mida on toodetud ilma, et et samadest nõuetest kinni peetakse, mida siin Euroopas e, nõutakse, tekitades juurde kasvuhoonegaase, siis see ei ole õige, seetõttu palun teil seda tagasi võtta. aitäh! ja nüüd saab sõna kolleeg Kapodoor. E palju tänu. töökohad ja majanduskasv sõltuvad eh, kõige rohkem kaubanduspoliitikast ning Euroopa Liidu Kanada vabakaubandusleping on väga oluline selles, mis võib tuua kaasa eh, palju eeliseid eh, meie tööstussektorile, tootjatele siiski graafiliste tähiste küsimus. Euroopa Liit on Kanada suuruselt teiseks kaubanduspartneriks USA järel ja ehm, geograafiliste tähiste ehm, läbimurre on oluline, samas kui ISDS-i ehm, normid lähevad sisse, siis mis ei ole õige, kui antakse võimalus minna mööda riiklikest õigussüsteemidest vahekohtumenetluse kaudu, seetõttu see jurisdiktsiooni küsimus ja pädevused on väga tundlik küsimus ja seetõttu kutsun komisjoni üles arvestama sellega, mida Euroopa Parlament on antud teema kohta öelnud. aitäh, härra Caputo. see ei ole nüüd küll minu ülesanne või minu töö Ähm, harida täiskasvanud äh, inimesi, aga härra Caputo kohe algusest peale, ähm, nii kui te sõna võtsite, andsid tõlgid teada, et räägite liiga kiiresti, kui te soovite, et teist ei saa aru mitte ainult Itaalia ähm, kaasmaalased, vaid äh, kogu Euroopa, siis palun rääkige mõistliku tempoga et teid oleks võimalik ka tõlkida. sest ähm, ka tõlkide võimetel on piirid. ma järgmine kord lihtsalt korra annan äh, teile haamriga märku ja siis äh, katkestan. aga sellega saab sõna kolleeg Tande. Eh, grazie Presidente aitäh, president, volinik, kallid kolleegid. Ehm, see leping toob endaga kaasa mm, suuri võimalusi, annab äh, suurema juurdepääsu uutele turgudele ja ka kohalikule tasandile ja veel üks oluline asi, mis on saavutatud, on see, et tagatud on Euroopa geograafiliste tähiste kaitse enamik nendest geograafilistest tähistest äh, on äh, leidnud tunnustust Ameerika turul. ja oleks olnud kahju, kui need oleksid äh, jäänud välja, seetõttu on tulemus hea, aga mitte täiesti rahuldav. loomulikult me peame olema ambitsioonikad, kaitsmaks oma kvaliteetseid tooteid maailmas aga samas nii Zeta kui TTIP muutuvad äh, veelgi tähtsamaks äh, olukorras, kui mõtleme selle pea, peale, mis toimub praegu Venemaa suunal ja, ja ka muude samalaadsete kahepoolsete suhete raames. ja siin me peame olema väga tähelepanelikult ISDS-i osas, eriti arvestades konsultatsioone, mis on käimas ja a priori ei tohiks äh, hinnata tasakaalustatud äh, lähenemist äh, lepingule. aitäh, kolleeg Tanti. sellega on vaba mikrofoni voor lõppenud ja lõppsõnaks annan sõna volinik de Guhtile. aitäh, lugupeetud juhataja, enne kui räägin ISDS-ist, sest ilmselgelt on see teema, mis Äh, rikub kõige rohkem parlamendisaadikute und siin saalis. püüan vastata tervele reale küsimustele, mis siin esitati. ma arvan, et härra Leifrit, Leifrit, teie magate hästi täna. ma loodan vähemalt. esimene küsimus härra Martinilt. miks ei eh, eh, parafeeri nõukogu seda lepingut. Äh, nõukogu ei ole seda kunagi varem teinudki. Euroopa Komisjoni roll on parafeerida lepingud pärast õiguslikku läbivaatamist ja juriidiline analüüs ei ole veel lõppunud. Ähm, Kanada peaminister ja äh, härra Barroso kohtuvad ja see on Äh, siis äh, läbirääkimiste lõpphetkeks. Äh, geneerilised ravimid, me siin midagi ei muuda, mitte ainult Kanadaga, vaid näiteks ka teiste riikidega. Indiaga läbirääkimised, mis praegu alles käivad, kas seal on meil lähenemine, et me ei peaks sekkuma geneeriliste ravimite kaubandusse. hülgekeeld ähm, näiteks äh, siin peab äh, WTO otsustama. ja mandaadi küsimus ja avalikud konsultatsioonid, tulen avalike konsultatsioonide juurde tagasi, kuid mandaadi osas tahaksin väga selgelt öelda, et me püüame ISDS-i osas kokkuleppele jõuda, kuid tulen selle küsimuse juurde hiljem tagasi. härra Minner ja ka mõned teised mainisid, et see on ainult suurtele ettevõtetele mõeldud kokkulepe ja mitte VKE-dele. suurtele ettevõtetele ei ole vaja vabakaubandusleppeid, just VKE-d vajavad vabakaubandusleppeid, sellepärast et me öö, ähm, loome nende jaoks uue turu siis äh, esitati terve rida küsimusi, mis puudutasid eh, ligipääsu eh, läbirääkimistele härra Jadot, härra Lange. tegelikult on asjad väga lihtsad, niipea kui läbirääkimised lõpevad, saadame tulemused eh, parlamendile, kaasa arvatud ka härra Langele ja liikmesriikidele ja tekst Äh, avaldatakse ning äh, praegu äh, toimub mõlemal pool ettevalmistav töö. see hõlmab ka teksti ettevalmistust, mis on mõeldud pimedatele lugemiseks ja järgmise nädala tippkohtumisel see avaldatakse me ei peida siin midagi. ma ei tea, kas äh, väga paljud kodanikud tahavad pimedatel sügiõhtutel seda teksti lugeda, mul on siin teatud kõhklused, mina isiklikult ei teeks seda. igal juhul on see väga kuiv tekst, mida lugeda. Äh, proua Begin kartis, et äh, kodanikud ei ole teadlikud sellest, mis seal tekstis seisab, proua Le Pen, ta on öö, äh, juba lahkunud, tal oli siin väga palju toetajaid, aga ta läks öö, äh, kohe pärast sõnavõttu minema, ma ei tea, mida ta teeb, aga ta nõuab kogu aeg, et tema järgi hääletataks aga võib-olla te siiski ei järgi tema nõudmisi ja varem või hiljem peab ta selgitama, miks härra Kelly kvootide süsteem, aga härra Kelly on samuti lahkunud, kõik jooksevad siit laiali, ma ei tea, miks, võib-olla sellepärast, et ma räägin liiga pikalt. kvootide süsteem ja kõrgekvaliteediline loomaliha Te teate, et kõrgekvaliteediliste rümbatükkide ja teiste tükkide vahel on tõesti äh, väga äh, selge eristussüsteem ja seda tuleb arvesse võtta. ja siis küsimus proua Riinalt, kas me muudame standardeid äh, sotsiaalsetes ja keskkonnaküsimustes muidugi mitte see ei ole mingi küsimus. mis äh, puudutab kodanikealgatust, ECI-d, siis see lubab kodanikel nõuda komisjonilt äh, õigusaktide vastuvõtmist näiteks äh, läbirääkimiste lõpuleviimist kolmandate riikidega, kuid see ei hõlma äh, nõudmisi mitte midagi teha, näiteks lõpetada läbirääkimised TTIP üle või CETA üle, kui läbirääkimised on lõppenud, siis on äh, see tekst nõukogu ja parlamendi kätes, seega seda palvet ei ole rahuldatud ja kriteeriumid, millel mm, komisjoni otsus põhineb, on selgelt juriidilised. ISDS. ma öö, räägin sellest pikemalt, kui mul on piisavalt aega selleks, aga siin on sadu küsimusi ja ma mõistan, et öö, ma ei lase inimestele õhtule minna, nii et äh, püüan vastata. aprillis kaks tuhat üksteist äh, võeti vastu äh, resolutsioon Euroopa investeerimistuleviku kohta Arifi raport, mis võeti vastu reaktsioonina komisjoni ettepanekule, et ISDS-i sätted peaksid olema Euroopa Liidu ja teiste riikide kaubanduslepetes. sama kehtib ka mandaadi kohta, mis me saime nõu-, nõukogult. selles mandaadis on selgelt kirjas, et me peaksime liikuma ISDS leppe suunas. ma ei tea, miks, kuid korraga on sellest saanud keskne küsimus vabakaubanduslepetes ja paljud äh, parlamendisaadikud mainisid ka avalikke konsultatsioone, mis peaksid selgelt näitama, et Euroopa enamus arvab samamoodi järgnevatel nädalatel viime lõpule esialgse analüüsi avalike konsultatsioonide tulemuste kohta. me näeme, et äh, üle viiekümne tuhande äh, vastuse, saja viiekümnest tuhandest vastusest on identsed, nii et selleks, et sinna süsteemi pääseda, peab üldiselt vastama kaheteistkümnele küsimusele, kuid need, kes vastasid, on suutnud sellest süsteemist mööda hiilida ja vastata küsimustikule ilma küsimustele vastamata, nii et väga lihtne on äh, toota nii palju vastuseid, äh, kus on lihtsalt kirjas, et me oleme vastu. kui me vaatame kõiki neid vastuseid ja kui seal on midagi huvitavat kirjas, siis võtame seda kindlasti arvesse. kas Zeta on mustandiks TTIP või teiste vabakaubanduslepete puhul. mina leian, et äh, see on hoopis pöördepunktiks Euroopa lähenemises investeeringute kaitsele, ei ole mingit kahtlust, et komisjon on valmis seda süsteemi reformima, ma toon välja mõned ähm, edusammud ja arengud CETA puhul kõigepealt selge viide riiklide ähm, suutlikkusele toimida avalik huvi, avalikes huvides ning äh, vältida ähm, liialdatud äh, tõlgendusi, avatus, kõik äh, tekstid on avatud ning see läheb palju kaugemale kui ähm, kaubanduskohtud, kus on võimalik lugeda ainult kohtuotsusi ja, ja protsessi dokumente ei ole võimalik ähm, lugeda, siin äh, on palju juriste, te teate, te ei saa teise osapoole toimikut lugeda, kuid äh, nii äh, selle lepinguga on kohtuotsused palju läbipaistvamad kui varem. siin on selge kontroll põhimõte, et äh, see, ähm, et mm, kes, selle kohta, kes peab kohtukulusid kandma. me oleme kokku leppinud, et luuakse apellatsioonikogu ja see on kõige äh, tõhusam viis arbitraaži läbi viia ja tagada siin teatud etteennestatavus. siin on teisigi edusamme ning ilmselt on võimalik teiste läbirääkimiste puhul veelgi kaugemale minna, kuid üks peab olema selge, Zeta ja TTIP on kaks erinevat asja, Zetas on Kanadaga juba kokku lepitud, komisjon on käivitanud avalikud konsultatsioonid ja vastustest sõltub komisjoni seisukoht TTIP suhtes, see ei ole ka TTIP mustandiks ja siin ei saa tagasi minna seda, mida me oleme parandanud CETA raames, seda parandatakse veelgi tulevaste läbirääkimiste jooksul. mitu parlamendisaadikut esitas küsimuse, miks meil on vaja CETA-t, kui meil on tugevad äh, juriidilised äh, õigussüsteemid olemas, küsimus on nende kaitsmises, me peame tagama, et Euroopa investorid saavad oma õigusi kaitsta ja CETA ei seda ei ole võimalik eh, riikide kohtades, kohtutes jõustada. seda ei ole kummalgi kontinendil võimalik eh, automaatselt eh, jõustada. ja teiseks asjaolu, et meil on tugev juriidiline süsteem, ei tähenda, et probleeme ei oleks investorite jaoks. vastav harta rakendub juba tugeva juriidilise süsteemiga riikides ja Euroopa liikmesriigid on sõlminud üksteisega invest-, investeeringuleppeid kahe tuhande kaheksanda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta vahel on seitsekümmend üks kohtuotsust olnud ja ja pooled neist on liikmesriikide vahelised vaidlused, nii et äh, meil on äh, uued reeglid Euroopa Liidu äh, ja liikmesriikide jaoks ja kolmandaks on äh, mitmeid tasakaalunihkeid äh, poliitika poolel, praegu on kaheksal liikmesriigil kahepoolseid lepinguid Kanadaga, see tähendab, et investorid äh, nendest riikidest on Kanadas kaitstud, teised aga mitte ja lõpuks seda on võimaluseks meie jaoks viia sisse reforme ESDS süsteemi, see võib olla uue investeerimislepingute äh, Äh, ajastu alguseks ja see on väga oluline argument. ma mäletan väga hästi, et äh, meil oli Berliinis kohtumine äh, Kanada peaministri ja ka Sigmar Gabrieliga ning tegemist oli väga elava aruteluga, mulle sellised arutelud meeldivad ja sellepärast ma olen juba poliitikas kolmkümmend viis aastat. ja lõpuks öeldi, võib-olla on siin ka mõned positiivsed elemendid, näiteks asjaolu, et väga raske on keelduda ISDS-ist äh, USA-ga või Kanadaga ja äh, nõuda seda Hiinalt. me peame äh, see olema eeskujuks ülejäänud maailmale ja ma loodan, et parlament nende arutelude jooksul nende vabakaubanduslepete üle mõistab ka seda, aitäh. Dank, herr kommissar herr kommissar de gucht suur aitäh härra volinik de gucht te rääkisite küll palju pikemalt kui ette nähtud eile õhtul tegite jälle palju lühemalt nii et mingi tasakaal on saavutatud mina pean omalt poolt veel ütlema et hindan väga seda et te räägite vabalt vastate otse saadikutele ja tänan kõiki neid, kes siia jäid ja ma leian, et on üpris ebaviisakas esitada küsimusi ja siis lihtsalt minema kõndida, enne kui üldse volinik vastata jõuab. meil on aga täna õhtuks veel üks arutelu jäänud elutähtsate ravimite kättesaadavus Euroopas ja alustuseks kuulame ära volinik Heidekaardi sõnavõtu üks hetk, härra Leichtfried, te saadate härra De Kühti välja ja